Good afternoon, dear colleagues uh.... tere pärastlõunat, head kolleegid. tere tulemast ähm, libe komisjoni koosolekule. täna peaks toimuma koosolek kestma õigemini kella kuueni. härra esimees ei jõudnud täna siia kohale, mistõttu asendan teda mina kui teil ei ole vastuväiteid päevakorra teemal, siis võime päevakorra heaks kiita. kui rääkida keelerežiimist, siis ei ole täna suulist tõlget Horvaatia, Taani, Läti, Leedu, Malta, Slovakkia ja Iiri keelde, kahjuks. ning nüüd lähemegi esimese päevakorrapunkti juurde selleks aruteluks on ette nähtud tund aega. tegemist on siis ETIAS-e uue ettepanekuga komisjonilt. mina olen raportöör. ettepanekut esitleti komisjonis kahekümne teisel märtsil ning kui tohin, siis esitlen teile oma raporti projekti ning seejärel annan ka sõna Majandus- ja Sotsiaalkomitee raportöörile härra Simmonsile, kes on täna lühikeseks ajaks äh, siia tulnud, et teha ettekanne Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kohta. pärast seda kuulame komisjoni ja nõukogu eesistujat, ehk siis palume ka hiljem neil sõna võtta pärast seda on võimalik äh, kolleegidel osaleda arutelus. alustame variraportööridest, ma tean, et äh, proua Guillaume, proua Verja ei ole äh, täna siin ka kohal. ehk siis proua Sippel asendab proua Guillaume'i. lubage, ma tutvustan teile mõne sõnaga seda raportit. ma arvan, et tegemist on väga olulise küsimusega. ning kuna see on tõesti oluline, tuleb ka arvesse võtta, et tegemist on keeruka dokumendiga, mis tähendab, et arutelu ja heakskiitmine ei saa sugugi olema lihtsad. sellegipoolest arvan ma, et selle eesmärk on õige eesmärk luua reisilubade ja reisiinfosüsteem. komisjon tutvustas ettepanekut eelmise aasta novembris ning võin öelda, et komisjoni ettepaneku põhjendused ja peamised elemendid on igati tervitatavad. ETIAS võimaldab hinnata seda, kas viisavabaduse, viisavabastusega kolmanda riigi kodanik, kes soovib Schengeni alale reisida, kujutab potentsiaalselt endast äh, julgeolekuriski, rahvatervise riski või siis ebaseadusliku ränderiski juba enne seda, kui isik jõuab piiriületuspunkti. ehk siis ETIAS võimaldab paremini hinnata seda, kas äh, riiki sisenemise tingimused on kolmanda riigi kodaniku poolt täidetud ja see parandab ka Schengeni ala julgeolekut. praegusel hetkel on olukord selline, et piirivalveametnik peab laialdaselt koha peal hindama väga väikese aja jooksul äh, seda olukorda, aga kui ETIAS-e süsteem toimima hakkab, siis on võimalik teostada eelkontrolli enne seda, kui isik piirile jõuab. praegu ei ole võimalik piirivalveametnikul sellist kontrolli rakendada see järelikult annab piirivalveametnikule teada, et eelkontroll on toiminud, toimunud ja siis ka infot selle kohta, kas leiti mingeid äh, tabamusi või mitte. küll aga süsteem ei mõjuta piirvil-, piirivalveametniku äh, diskretsiooni otsust selle kohta, kas isikut lubada äh, riiki või mitte. lisaks võib eeldada, et ETIAS-e süsteem viib selleni, et vähem isikuid ähm, saavad äraütleva vastuse piiril, kuna eelkontroll panustab ka sellesse. ehk siis on tõenäoline, et see parandab piiride haldust kui sellist. just sel põhjusel ma toetan seda üldist loogikat komisjoni ettepanekus, küll aga ma olen välja pakkunud muudatusettepanekuid selleks, et ettepanekut veelgi paremaks muuta. tuleb öelda, et raport kui selline praeguses faasis eh, on veel suure parandamisruumiga, seda saab teha selgemaks ja täpsemaks. ning ehm, raporti projekti ettevalmistamisel saime sisendi mitmetest Ähm, paikadest, pidasime tehnilisi koosolekuid komisjoni esindajatega üksikasjalikeks aruteludeks ning lisaks erinevad eksperdid ja sidusrühmad olid samuti äh, kutsutud koosolekule variraportööridega ning ma olen väga tänulik variraportööridele, sest nad olid teemast tõesti väga huvitatud ning pidasime maha mitmeid koosolekuid enne selle raporti projekti valmimist kohtusime asjaomaste Euroopa ametitega, EULISAga, Frontexiga, Europoliga, Põhiõiguste Ametiga, kohtusime ka andmekaitse, andmekaitse inspektoriga äh, ja ka näiteks äh, lennufirmade esindajatega. lisaks libe komisjon palus ETIAS-e kohta ka uuringut, mida siis meile tutvustati küsiti ka Põhiõiguste Ameti äh, hinnangut ja külastati EULISA-d Strasbourgis. ning pärast kõiki neid protsesse jõudsingi mitmete muudatusettepanekute juurde ning toon neist mõned olulisemad välja. esiteks saaks öelda, et teatud muudatusettepanekute eesmärk on vältida rakenduslikke probleeme. oleme näinud, et võib tekkida tõsine probleem akti rakendamisega, kui teatud sätteid ei muudeta ettepanekus. pakutakse välja detailsemaid reegleid selle kohta, kuidas määratleda, missugune liikmesriik on ETIAS-e puhul vastutav liikmesriik ning küsitakse ka edasikaebamise korra kohta. see liikmesriik, kuhu kavatsetakse esimesena siseneda, tuleks tuvastada äh, Äh, teatud korra järgi ja lõppeesmärk peaks olema vastutust ühtlasemalt jaotada. selleks, et vältida komplikatsioone ähm, teatud vedajate jaoks, siis äh, osa vedajatest ei tohiks selle ettepaneku alla jääda. lisaks pakutakse välja, et vedajad peaksid saama samuti ETIAS-ele ja entry-exit süsteemile juurde Äh, selleks, et oleks võim-, selleks, et süsteem saaks paremini toimida, peaks vedajad saama paremat teavet ETIAS-e kohta, võttes arvesse nende konkreetseid asjaolusid, näiteks peale peaks andma teadma, teada sellest, enne kui ETIAS aegub, ja meil peaks ka olema võimalik ähm, taotleda uut reisiluba lisaks, kui rääkida edasikaebamise õigusest, siis äh, selle kohta tuleb isikuid paremini teavitada. mitmes paigas äh, on sõnastusettepanekuid tehtud selleks, et oleks paremad ähm,, paremad äh, kaitsemeetmed tagatud näiteks ei tohiks olla ka nõnda, et eh, keegi saaks ETIAS-e puhul eh, automaatse äraütleva vastuse, aga pigem peaks olema rohkem automaatseid kontrolle. ja siis samuti me hindasime eh, tõhusust, näiteks on välja pakutud, et liikmesriigid looksid ähm, keskseid kontaktpunkte selle asemel, et ETIAS-e riiklikele üksustele see ülesanne anda, vaid pigem on vaja kolmandat ähm, pigem nähakse siin ette mingi kolmas asutus, aga see näeb välja liiga keeruline. Äh, siis kui rääkida teise astme kontrollist, siis piirivalveametnikel peaks samuti olema võimalus sellel tasemel juurde pääseda ETIAS-e kesksüsteemile, juhul kui piirivalveametnikud soovivad teise astme kontrolli äh, teostada. ja sellisel juhul peab piirivalveametnikel olema selline juurdepääs olemas, et nad saaksid teha teadlikuma otsuse siis me oleme teinud muudatusettepanekuid andmekaitse, andmeturbe kohta, mi-, mis peaks olema paremini kooskõlas teiste suuremahuliste infosüsteemidega. infoturbe, riskihalduse, andmekaitse, sätted äh, lähtuvad andmekaitse inspektori soovitustest siis me lisasime ka sätteid järelevalve kohta, vastutuse kohta, on ka uusi sätteid läbipaistvuse ja süsteemi, süsteemiga seotud vastutuse kohta. üldiselt ma võin öelda, et proovisime teksti paremaks muuta ja ma olen kindel, et kõik teie muudatusettepanekud saavad olema teretulnud selleks, et jõuaksime lõpuks sellise tekstini, mis poleks ainult hea eesmärgiga ja hea funktsiooniga, aga oluline on see, et see tekst oleks ka korralikult rakendatav ja et see toimiks. arvan, et selles just seisneb meie peamine eesmärk ning ma olen avatud koostööle variraportööridega. ning nüüd annaksingi sõna härra Simonsile, kes on raportöör Majandus- ja Sotsiaalkomitees, et ta saaks äh, meile oma vaateid tutvustada. tänan, et tulite siia koosolekule ning ootame huviga teie sõnavõttu. jah, well. suur tänu, proua esimees, proua raportöör. mul on hea meel, et äh, sel korral meil õnnestus ka ECOSOC-il anda teile mm, ametlik mm, arvamus, siis ka kodanikuühiskonna hääl on nüüd kajastatud. ja meil on väga hea meel, et me saame oma soovitusega teie tööd täiustada. ja väga hea meel on mul ka selle üle, et pöördusite meie poole juba mm, enne, kui teil oli oma raport valmis ja et me saame siis ka informeerida omalt poolt. ja me näeme, et paljud punktid meie arvamusest on üle võetud ja ma tuleksin siis väga lühidalt mõningate detailide juurde meie arvamuses ja siis tuleksin mõningate punktide juurde, mille osas ma sooviksin eraldi tähelepanu pöörata. ja millised ei ole kajastatud siin raporti projektis ma arvan, et äh, oluline on see, et teate, et äh, ECOSOC-is äh, on väga põhjalikult arutatud ETIAS-e süsteemi vajalikkust ja raportöörina ma leidsin siis ka arutelude käigus sellise sõnastuse, et ETIAS praegusel hetkel on täiesti vältimatu süsteem. ja kui ma alustasin tööd meie komitees, siis ma ka ütlesin, et need, kes oleksid praegu selle süsteemi vastu, hääletaksid selle süsteemi vastu, siis nemad peavad ka vastutama selle eest, kui mõni terrorirünnak jällegi aset leiab, mis on sooritatud kolmanda riigi kodaniku eh, poolt. nii et eh, see on ühes, üks kolmest eesmärgist, mida me soovime saavutada selle mm, süsteemiga. ja me ei ole nõudnud, et see peaks olema mm, siduvas tekstis kajastatud, kuigi juriidilises plaanis oleks see võimalik. ja Teie raporti projektis on ka ju rõhit, rõhutatud põhiõigusi, ka see, et oleks tagatud juurdepääs ähm, andmetele ja nii edasi, et nii nagu ka äh, see on öeldud, seda on öeldud juba ähm, andmekaitse äh, raportis. Te rääkisite ka koostalitusvõimest, tagamaks, et ähm, bürokraatiat oleks võimalikult vähe selles süsteemis nii nagu meie, nii ka teie olete taganud, et äh, rohkem tähelepanu pööratakse ähm, kodanikele, rohkem kui, olete tähelepanu pööranud kodanikele rohkem kui komisjon, eriti tähelepanu on pööratud nendele kodanikele, ähm, kes ei saa internetti kasutada, aga et kes sellegipoolest peaksid saama ka seda EDIAS kasutada, et siin peaksid olema ette nähtud ka mõningad erandid ja vabastused aga tegu on punktidega, mida me oleme mõlemad maininud oma dokumentides, aga lõpetuseks sooviksin rõhutada veel seda ja ja paluksin, et sellele veel tähelepanu pöörataks. nimelt, meie arvamuse punktis kolm, neli on ära toodud veel üks punkt, mis puudutab siis vastastikust kolmandate riikidega sellepärast et võib juhtuda, et meist saavad kolmandate riikide vastumeetmete ohvrid. ja inimesed, keda me eh, meeleldi võtaksime Schengeni ruumi vastu, ehm, saavad seetõttu negatiivselt mõjutatud ja nüüd, mis puudutab siis kulude järelevalvet, kulude järelevalvet et äh, ka kolmandates riikides, äh, see on punktis neli punkt kolm, et seda saaks väga hästi korraldada Euroopa Liidu delegatsioonide kaudu konkreetses riigis. Äh, praktikas paistab, et see väga hästi korraldatud ei ole, aga eesmärgiks ei ole see, et, et inimesed, kes soovivad Euroopasse riiki reisida, et see neile kalliks muudetaks. ja viimane punkt tuleb täpsemalt uurida veel ähm, definitsioon, mis puudutab erinevaid definitsioone, erinevaid kategooriaid. sellepärast, et eesmärgiks ei ole see, et näiteks eh, diplomaadid eh, siia alla, alla jääksid. aga ikkagi nende kategooriate osas tuleks eh, veel täpsustusi sisse viia. ja ma arutasin teiega küsimust, et kes on vedaja ja me, me leidsime suurepärase juriidilise lahenduse, aga mm, praktikas ma olen näiteks ka tihti tran-, transpordikomisjonis teie parlamendis ja siis, kui me räägime sealvedajatest, siis arvat-, kõik arvavad, et, mm, et need on siis ähm, ähm, konkreetsete vedude pakkujad, aga kui me vaatame definitsioonide artiklit, siis vedajate puhul äh, Äh, piirdutakse õhu- ja ähm, äh, meretranspordiga äh, ja aga siin on sisetransport täiesti unustatud komisjoni ettepanekus. ja ma tean kogemusest, et näiteks sisevetel toimub väga palju kruiisireise, kus on väga, mida äh, Ehm, palju kasutavad just ameeriklased ehm, ja ameeriklased sõidavad siis näiteks Serbiast Donau pidi ehm, Euroopa Liitu sisse, nii et see sisevete transport on täiesti välja jäetud aga see et erand, et, et vedajad eh, ei ole vastutavad, et, et reisijatel peab olema luba, nii nagu inimestel peab olema siis rongides, bussides, autodes ehm, reisijates ka luba olemas, sellega ma olen nõus. suur tänu teile tähelepanu eest! Thank you! Thank you very much! aitäh ja enne, kui kuulame komisjoni ja nõukogu arvasin, et võiks anda sõna ka variraportööridele ja teistele kolleegidele, kes sõna soovivad. võib-olla on teil küsimusi või soovitusi, millele komisjon ja nõukogu vastata saaks. variraportöörid, kõigepealt proua Sippel, kes kõneleb proua Guillaume'i nimel, ehk siis annan teile kõigepealt sõna, proua Sippel. aitäh kahjuks Sirvi Guillaume ei saa täna siin olla, aga ta andis mulle oma märkmed ja ma loen need ette. kõigepealt soovin rõhutada seda, et ähm, tervitan proua Kalli tööd, raportöörina on proua Kall korraldanud mitmeid tehnilisi koosolekuid variraportööride, komisjoni teiste sidusrühmadega selle tulemusel saime ettepanekust parema arusaama ja tänan proua Kalli selle eest. kui rääkida tema raportist, siis siin on mitmeid huvitavaid elemente. ta rõhutab seda, et kolmandate riikide kodanikud peaksid ta soovib ähm, tagada seda, et päringu tabamus Interpoli andmepaadis ei viiks automaatselt äraütleva vastuseni, ta rõhutab andmekaitse olulisust, samuti pakub välja uut süsteemi selleks, äh, kuidas äh, manuaalse läbivaatamise liikmesriiki otsustada. see aitaks paremini koormust jagada ja liikmesriikidele anda ka kindlust, kui nad kellegi kohta äh, hoiatusteadet koostavad, sest siis liikmesriige ise, liikmesriik ise teab, et liikmesriik peab hakkama ise läbi vaatama sellisel juhul konkreetse isiku etteese taotlust. küll aga minu meelest ei ole see ettepanek piisavalt ambitsioonikas, oleks vaja mitmeid muudatusi ning seetõttu teengi mitmeid muudatusettepanekuid, eriti äh, selliseid, mis puudutavad mittediskrimineerimist ja profileerimist andmekaitse inspektor on välja toonud, et ETIAS-e ettepanek võib viia de facto diskrimineerimise ja profileerimiseni ning me ei tohiks sellest mööda vaadata. teatud andmete kustutamine, mida küsitakse kolmandate riikide kodanikult, eh, ehkki tegelikult sellist, ehm, selliseid andmeid ei peaks küsima ja nende küsimine ei ole proportsionaalne lisaks on komisjoni ettepanekus mitmeid hägusaid sõnastusi, eriti neid, mis puudutavad jälgimisnimekirja ja mm, teatud reegleid süsteemile juurdepääs peaks olema samuti paremini reguleeritud ning kui rääkida süsteemi sujuvast toimimisest äh, ja sellest, et see ei tohiks kolmandate isikute kodanikke mõjutama, siis otsustati, et viisaküsimusi tuleb käsitleda eraldi, sellised olid Silvi Guillaume'i arvamused ning lisaksin ise ka enda poolt midagi, ütleb proua Sippel, äh, selle valguses, mida härra Simmons ütles, kes rõhutas selle lisaväärtust, et kui ähm, isik ületab piiri ja siis toimub mingisugune rünnak. ma pean ütlema, et mind selline mõte ärritab ja tekitab ainult segadust, kui rääkida äh, Euroopa Liidus toimunud rünnakutest eelmiste kuude ja aastate jooksul, siis neid ei pannud toime need isikud, kes ületasid piiri ja siis paari päeva pärast panid toime selle rünnaku. Need rünnakud pandi toime Euroopa Liidu kodanike poolt, ehk siis mina sellise mõtte lisaväärtust ei näe. kui te räägite terroristidest ja kurjategijatest, kes on juba teada, Äh, ametivõimudele, siis selleks on olemas teatud andmebaasid ja selle jaoks uut süsteemi vaja ei ole, aitäh. aitäh, proua Sippel. tänan ka proua Guillaume'i kommentaaride ettelugemise eest ja nüüd Helga Stevens, palun. Thank you, chair, colleagues. suur tänu proua esimees, head kolleegid, kõigepealt soovin tänada raportööri tehtud töö eest ning mul on hea meel, et ta toetab komisjoni ettepanekut. samuti pakub ta välja selle, et piirivalveametnikul peaks olema teise astme kontrolli puhul otsene juurdepääs ETIAS-ele. see tundub mulle kui huvitava variandina kui piirivalveametnikud saavad ainult jaatava või eitava vastuse ja süsteem ei ole neile kuidagi siduv, siis oleks tõepoolest võib-olla vaja täiendavat teavet. kui rääkida kahest konkreetsest muudatusettepanekust, siis mul on nendega seoses mõningad kahtlused. algses ettepanekus on mõningalt segaselt öeldud, et et kohtunik on see, kes võib otsustada selle üle, kas politseiametnikel on õigus pääseda süsteemile juurde või mitte. aga siin tahetakse aset, raportöör soovib äh, selle asendada keskasutuse otsusega. minul tekib küsimus, et kas see ei hakka liialt mõjutama siseriiklikku menetlusõigust. teiseks, kui rääkida ähm, kaevvedajatest, kes kasutavad näiteks busse reisijate veaks, et kas, kas neil ei ole kohustust ETIAS-t kasutada? minu jaoks ei tundu see liiga koormavana. kui rääkida näiteks EU PNR-ist, siis see ju kehtib ka rahvusvahelise raudtee ja maanteetranspordi kohta reisijate veo korral ehk siis võiks olla ju nõnda, et äh, see peaks olema vajalik kõigil juhtudel, kui isikud peavad oma dokumente näitama. aitäh, proua Stevens. härra Depre, palun. suur tänu, proua esimees. Ah, ka mina, nii nagu eelkõnelejad tahaksin kõigepealt äh, teid äh, õnnitleda, tänada teid äh, selle kvaliteetse ettevalmistava töö eest. sellest lähtuvalt oleme me siis äärmiselt erinevate seisukohtadega tutvunud, tutvunud erinevate ametite küsimuses ja seoses sisu ja riskidega suur tänu siis selle ettevalmistava töö kvaliteedi eest. minu fraktsioon toetab üldiselt seda ettepanekut mille eesmärgiks on luua Euroopa info- ning äh, kinnitussüsteem. see on teretulnud. aga nii, nagu kõik erinevad suured teabesüsteemid ikka, tuleb kinni pidada sellest, et on äh, tasakaal julgeolekukaalutluste vahel ning põhiõiguste vahel. ja siin on siis kaks üsnagi delikaatset punkti, millest tuleks siin rääkida. meie leiame, et õigelt tuleks paika panna need kriteeriumid, millest lähtuvalt riske määratakse, kui vaadatakse, millest lähtuvalt neid taotleja äh, andmeid uuritakse ebaseadusliku, ebaseaduslik ränne, rahvatervise oht, julgeoleku oht, paistab, et neid tuleks määratleda delegeeritud aktide kaudu. igal juhul peaksid need ole, riskid olema sihipärased ning proportsionaalsed ning siit tuleb mängu ka meie vastutus. samuti tahetakse luua ETS-e e, nimekiri, kus on kahtlustatavate inimeste nimed, rasketes kuritegudes kahtlustatavate inimeste nimed, kui nende puhul on tõendeid, et nad võiksid olla julgeolekuohuks. selge on see, et peab kandma hoolt selle eest, et sellist järelevalve nimekirja kasutatakse nagu kord ja kohus liikmesriikide poolt ning tagatised oleksid paigas, nii et tõesti oleksid selles nimekirjas reaalset riski kujutavad, julgeolekuriski endast kujutavad isikud või rände ohtu kujutavad isikud. niisiis, meie arvates tagatisi tuleks tugevdada ning näha ette ka ülevaatamine, korrapärane hindamine nende riskide enda hindamise suhtes. ja eks ante kontroll viisa osas ei peaks olema rangem kui äh, viisadega inimeste puhul. ja mis puudutab äh, piiratud äh, Äh, loaga inimest, siis äh, meie arvates äh, piiratud loa osas on ettepanek liiga piirav, viis päeva ja ainult üks liikmesriik tundub meile liiga piirav. ma arvan, et me võiksime rääkida nendest piirangutest veel täpsemalt. samuti taotleja peab teadma ka, äh, miks on tema taotlusele vastatud negatiivselt. juhul, kui see on nii, siis äh, loa kehtivuse aeg leiame, et äh, viis aastat on liiga pikk ajavahemik see võib, võiks olla siis kaks aastat, kolm aastat, igal juhul mõni väiksem ajavahemik, viie aasta jooksul võib väga paljugi juhtuda. ning ähm, selline pikk kestus on küsitava väärtusega. teiselt poolt ETS-e hind äh, äh, kasvab viis-kümme eurot see on odavam kui ükskõik millistes riikides, Austraalia, Kanada, Ameerika Ühendriigid, nende reisilubade süsteemid on märkimisväärselt ka, loataotlus on märkimisväärselt kallim, eurooplased on väga rikkad, nii et äh, jah, paistab, et see probleeme ei tekita. ja hinna tõstmine äh, kümnele eurole tagades äh, tasuta load alla kaheteistaastatele lastele, aga ka üliõpilastele, teadlastele ja konverentsil osalejatele ja nii edasi ja nii edasi ja siis äh, nendele inimestele, kes humanitaarvaldkonnaga äh, tegelevate vabaühenduste tööülesandeid täites reisivad. nii nagu teie, proua esimees, nii nagu teie leiame ka meie, et äh, piirivalve peaks äh, igal juhul kontrolli läbi viima, äh, vaadates süsteemis infot, me ei pea, aga ühest korrast peaks piisama, selline menetlus tuleks paika panna, ühest korrast peaks õiglase otsuse langetamiseks igati piisama, nagu öeldud. on mitmeid tehnilisi küsimusi, millest teie rääkisite, äh, meie jaoks on oluline aga see, et koos toiduõlitusvõime teiste andmepankadega oleks tagatud ja komisjonilt ootame õige pea selle kohta ka ettepanekut ma ei ole, mul jäi see võib-olla dokumendis kahe silma vahele, võib-olla lihtsalt ei olnud ma piisavalt tähelepanelik, aga mõningate liikmete, liikmesriikide puhul ei ole Schengeni akii veel jõustunud, Bulgaaria, Küpros, Rumeenia ja nii edasi. Äh, tuleb ka nende kohta põhimõtted paika panna ja see, millal need meetmed hakkavad nende puhtu kohta kehtima. Need on minu mõtted praegusel hetkel, aitäh. Well uh, thank you, Mr uh, Depre. suur tänu, härra Depre, härra Albrecht, palun. Thank you very much. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu ka raportöörile. suur tänu variraportööridele, kes on selle, selles töös osalenud kõigepealt tahaksin ka omalt poolt vastata majandus- ja sotsiaalkomitee esindaja arvamusele ma arvan, et ähm, öelda, et äh, terroristid, terrorirünnakute toimepanijad tulid kõik välismaalt ja tulid siia, ilma et nad oleksid Euroopa Liidus varem olnud, see on äh, vale ja mitte ainult äh, need inimesed äh, äh ei olnud isegi nende riikide kodanikud, äh, kus äh, kehtib viisavabastus. ma ei tea, kust äh, teie hinnang küll pärit on. ja mis veel hullem, te väidate, et keegi, kes ETIAS-e süsteemi vastu üles astub, vastutab tuleviku terrorirünnakute eest. minu meelest on see väga tõsine solvang ja õõnestab igati teie institutsiooni usaldusväärsust minu seisukoht on, et äh, me räägime siin ETS-e süsteemist äh, ja samas kuidagi jäävad meil kahe silma vahele kõik faktid meie enda Euroopa Parlamendi teenistused äh, on läbi viinud uuringu ning tõdenud selle uuringu tulemusena, et üldiselt ETIAS-e vajalikkust ei ole suudetud tõestada. punkt. ja äh, ebaseadusliku rände ning julgeoleku äh, meetmete järele vajadus äh, kolmandate riikide viisavabastusega isikute suhtes äh, ei äh, ole kuidagi tõestatud ega seda pole kunagi tehtud. inimesed, kes tulevad siis riikidest, kus kehtib viisavabastus, ei ole Äh, eri, eraldi ohuks, ma ei ütle, et me ei peaks neid inimesi uurima, aga ma pean ütlema, et äh, inimesed, kes tulevad viisavabastusega riigist, ei äh, ole kuidagi erilised selles mõttes, miks nende puhul peaks seda tegema. kõigepealt viisavabadust Euroopa, vabastust Euroopa Liiduga taotletatakse, taotletakse, Euroopa Parlament annab oma hinnangu ja hinnangut andes Äh, peab eelnevalt õiguskaitseorganid selles riigis koostöö tagama, tagama andmevahetuse kurjategijate kohta ja nii edasi ja nii edasi. meil on ka Schengeni infosüsteem, see toimib ja kogu info sisestatakse nendesse liikmesriikidesse, kui Schengeni riigid oma töö ära teevad ja siis on üsna selge, et kui keegi reisib Euroopa Liitu, ületab piiri ja tehakse hoiatus Schengeni infosüsteemis, siis tuleb inimene üle kontrollida ja on mitmeid argumente, mis näitavad, et see selline süsteem ei ole üldsegi vajalik, see süsteem oleks kõigepealt väga kallis, umbes pool miljardit eurot on prognoositav kulu ning äh, samuti sellega rikutakse kõikide nende inimeste, äh, sisse tulevate inimeste äh, privaatsuse põhimõtteid. selline üldine andmete kogumine kõikide reisijate kohta on Euroopa Kohtu kolme otsusega vastuolus, mis puudutab just sellist massiviisilist info kogumist ilma konkreetse, konkreetseid isikuid puudutava riskihinnanguta. arutelud sellel teemal tuginevad ainult tunnetel ja vaatavad täiesti mööda faktidest, mitte mingisugust julgeolekut me ei taga, kui me lihtsalt kogume andmeid, kui me lihtsalt koormame inimesi, kes Euroopasse tulevad. ja seda Euroopa Liidus, mis minu arvates isiklikult on ajaloost õppinud juba nii mõndagi. nimelt seda, et reisimine kui selline on hea ja et tuleks äh, teha inimestele kergemaks reisimine Euroopa Liitu demokraatlikest riikidest demokraatlikku riiki. Äh, ja sellise protsessi soodustamine on igati teretulnud, ei tohiks rohkem nendele inimestele kaikaid kodajasse loopida. ja mul on äärmiselt kahju, kui seda tehakse. paistab, et see arutelu see menetlus toob endaga kaasa õigusraamistiku, mis ei ole vajalik, süsteemi, mis ei ole vajalik ja mis läheb täielikult vastuollu äh, nende põhiõigustega, mis peaksid kehtima ka nende reisijate suhtes, keda see puudutab. ma arvan, et me peaksime koos komisjoniga üle vaatama selle teema vajalikkuse peaksime üheskoos vaatama, kas see süsteem tõesti on vajalik või on äkki hoopis sellele alternatiive, mis aitaksid koguda infot sihipärasemalt ning tõhusamalt. näiteks kõik see raha, mille praegu läbimõtlematult paigulda, paigutame sellisesse süsteemi, võiks olla suunatud sihipärastesse õiguskaitsemeetmetesse koostöös äh, liikmesriikide politsei ja õigus, teiste õiguskaitseorganite vahel äh, siis ühistesse uurimismeeskondadesse Europoli juhtimisel ja nii edasi ja nii edasi. sellised äh, õiguskaitsemeetmed oleksid märkimisväärselt tõhusamad julgeoleku tagamisel ning äh, meie ühiskonda ähvardavate ohtude võitlemisel. lihtsalt andmete täiendavast kogumisest ETIAS-e süsteemi kaudu ei oleks mingisugust kasu. ja seetõttu, härra Dupree, äh, olen väga üllatunud, et liberaalid tahavad sellist süsteemi ning isegi püüavad selle reguleerimise laiendada meie oleme jäänud absoluutsesse vähemusse siin äh, ja ma ei saa lihtsalt aru, miks me ei räägi tõsiasjadest, miks me ei räägi ka Euroopa Parlamendi äh, uurimisüksuse tehtud uuringust. suur tänu, härra Albrecht, äh, härra Debre, kas tahtsite omalt poolt midagi lisada? Je veux dire simplement que si notre ami économe a écouté, il aura certainement entendu que dans la première partie de mon intervention, le point sur lequel j'ai le plus insisté, euh, c'est la nécessité de renforcer les garanties des citoyens, tant en ce qui concerne l'établissement des indicateurs de risque, de risque que la liste de surveillance. Si vous avez... kui asi puudutab riski hindamisi ja kui äh, riskid on väga olulised ja see nimekiri selle puhul tuleb samuti taga, tagatisi äh, nõuda. ja teiseks, äh, teie viimane ettepanek et ei tuleks teha üldine süsteem, vaid tuleks luua sihipärane süsteem ning tuleks koostööd edendada piirivalve, õiguskaitseasutuste ja politseiorganite vahel ja kas te hakkate tegema koostööd Erdoganiga ja usaldate seda, mida Erdogani politsei meile ütleb, kas see on teie soov? <laughs> palun ärge vastake praegu, meil on äh, mitmeid võimalusi selleks veel okay, we will still want to, to listen to the commission. me tahaksime veel kuulata, mis komisjon, äh, komisjonil on öelda. Te tahate siis vastata sellele isiklikule küsimusele? jah, olgu. aga siis pärast äh, me jätkame äh, selliseid arutelusid variraportööride kohtumistel, eks ole, saate ühe, üheks vastuseks getting.... teen lühidalt ma ei hakkaks sellest viimasest teemast rääkima, esimesel küsimusel te siiski sellegipoolest nõuate, kõikide reisijate andmeid ja siis ütlete, loomulikult põhjendatult, et siis tuleb keskenduda riskide otsimisele ja nii edasi ja nii edasi. aga alguses kogutakse lihtsalt äh, kõikide reisijate andmeid ilma igasuguse selekteerimiseta ja see on see, mille vastu mina üles asun, astun. tegelikult Euroopa Kohus nõuab meilt seda, et kõigepealt hinnatakse riski ja alles siis küsitakse andmeid. For... Uh, suur tänu teie sõnavõttude eest. suur tänu ka positiivse suhtumise eest raportööri ja loomulikult äh, nii palju on veel neid küsimusi, mis on lahtised, aga nüüd annaksin kõigepealt sõna Euroopa Komisjonile, kes selgitab meile mõningaid asjaolusid. ja seejärel saab sõna eesistuja härra Šalon Euroopa Komisjonist. suur tänu, proua esimees. kõigepealt tahaksime tänada raportööri tehtud töö eest nagu ikka, komisjon praegusel hetkel ei, ei ole veel valmis oma lõplikku seisukohta avalikustama aga me tervitame raporti projekti ja üldiselt tekst on Euroopa Komisjoni vaimuga väga hästi kooskõlas. juhiksime sellegipoolest tähelepanu mõningatele asjaoludele, mille puhul võib-olla oleks vaja veel täiendavaid arutelusid raporti projektis. kõigepealt piirivalvele, ETS-e andmebaasile juurdepääsu tagamine. komisjon leiab, et piirivalvele juurdepääsu tagamine äh, vajab põhjalikku analüüsi proportsionaalsuse vajalikkuse seisukohast äh, ning äh, igal juhul peaks neil olema juurdepääs ainult sellele infole, mis on absoluutselt hädavajalik selleks, et reisijad kontrollida ja nende ülesandeid täita. teine meiepoolne kommentaar puudutab tulusid, me leiame, et äh, lubade lõivust saadud äh, summa peaks olema jah. Äh, peaks olema välistulu ja välistulud välistulude puhul äh, võib äh, ülejääki äh, kasutada selleks, et kui taotluste arv kasvab, siis saab sellega olukorda kohandada või võib seda kasutada välispiirikontrolli tugevdamiseks ja automatiseerimise edasiarendamiseks. igal juhul, kui me räägime äh, assigneeritatud välissisetuludest, äh, siis igasugune ETIAS-ele tuludest saadud ülejääk läheb igal juhul üldeelarvesse ning äh, liikmesriikide panused äh, üldeelarvesse vähenevad. mis puudutab Europoli, siis raportööri raporti projektis on mõningad Europoli puudutavad muudatusettepanekud, meie omalt poolt toonitaksime, et Europolil ei ole ETIAS-e infosüsteemile otse juurdepääsu ega ka andmetele otse juurdepääsu. liikmesriigid vastutavad omalt poolt ETIAS-e sisestatud info eest ning Europolil pole mitte mingisugust juurdepääsu mitte üheski etapis nendele andmetele. loomulikult me oleme valmis toetama äh, Euroopa Parlamendis toimuvaid arutelusid ning äh, oleme valmis äh, selgitama selle eleme-, selle ettepaneku tehnilisi külgi, kui äh, raportöör või libe komisjon seda vajalikuks peab, aitäh! suur tänu! ja siis nüüd nõukogu nimel eesistuja esindaja, palun! suur tänu! proua esimees, tere! pärastlõunat kõigile. jah, tõesti, ETIAS-e reisiinfo ja lubade süsteem on üks olulisi ähm, teemasid äh, nõukogu jaoks äh, oluline, aga ka keeruline, nagu teiegi ütlesite, pärast komisjoni teatist äh, tugevamate ning arukamate infosüsteemide kohta soovisid Bratislava teekaardiga seoses riigijuhid ja valitsus äh, peavad äh, seda ettepanekut äh, kohe, kui novembrikuus ettepanek tehti, jätkasime tehnilisel tasandil tööd, tegime seda intensiivselt, tempokalt ja kõik äh, olid valmis koostööd tegema, liikmesriigid töötasid konstruktiivselt ja nõukogu üldine lähenemisviis lepiti justiits- ja siseasjade nõukogus üheksandal juunil kokku. tervitan teie raporti projekti, proua raportöör, ning äh, ka äh, parlamendiliikmete sõnavõtte, ma ei hakkaks üksikasjalikult seda, neid praegu lahkama aga mõningad teie tõstatatud teemad on äh, teemad, millest äh, oleme põhjalikult rääkinud ka nõukogus ning äh, need on kajastunud ka nõukogu tekstis, ka terve rida siinsete sõnavõttude märkusi kajastuvad selles tekstis. tervitame teie raporti projekti, nagu öeldud, ning loodame, et Euroopa Parlamendi läbirääkimiste mandaat saab ka õige pea paika ning institutsioonide vahelised läbirääkimised saavad nüüd pihta hakata. ning äh, loodetavasti jõuame kokkuleppele enne selle aasta lõppu. loodetavasti see eesmärk jääb jõusse ning äh, ühisdeklaratsioon samuti ning äh, ootame pikisilmi juba võimalust arutelusid ühiselt jätkata. suur tänu, proua Kat. raportöörina võtaksin nüüd arutelu kokku. kõigepealt aitäh kolleegidele ettepanekute eest, julge, julgustavate sõnade eest ma tean, et äh, meil on siin väga palju eriarvamusi, loodetavasti siiski jõuame ka ühise seisukohani ja mm, ega see töö kerge ei ole, tõsi ta on. ja mm, ma tean, et ähm, komisjoni ettepanek äh, on ähm, selline, et äh, seda saab kõvasti parandada, täpsustada ja selleks me siin olemegi, et seda tööd teha. eks meie ülesandeks on see tekst muuta kergemini rakendatavaks. olen täielikult nõus sellega, mida ütles härra Dupre, seetõttu olen ka omalt poolt sarnase muudatusettepaneku teinud, nimelt et inimesed kelle suhtes kehtib viisavabastus, ei peaks olema raskemas olukorras kui need, kes peavad viisat taotlema. nii et äh, selles mõttes tuleks teksti kindlasti parandada loomulikult tõstatati siin ka mitmeid konkreetseid küsimusi, olen veendunud, et me leiame vastused ka kõigile siin tõstatatud küsimused, mõningatel puhkudel on mul konkreetsed ettepanekud ning äh, ma võin põhjendada, miks mingi asi on siin ja teine asi jällegi seal. aga meid ootab ees loodetavasti veel terve rida variraportööride kohtumisi, kus saame nendest asjadest rääkida. selge on see, et äh, riiki sisenemise, riigist väljumise süsteemi otsustega otsused mõjutavad ka seda teemavaldkonda, peame siis riiki sisenemise, riigist väljumise süsteemi ka analüüsima, et me ei peaks tööd tegema kaks korda. kui me midagi siia teksti sisse teeme, toome, siis peame vaatama, mis ka teise teksti puhul toimib, toimub, et kõik oleks omavahel ilusti kooskõlas muudatusettepanekute tähtaeg oli alguses üheteistkümnes juuli, aga proua Veržia, proua Guillaume ja härra Albrecht palusid tähtaega edasi lükata kuni kaheksateistkümnenda juulini ja ma leian, et muudatusettepanekute kallal töötamine on tähtis töö, nii et seetõttu olen nõus selle edasilükkamisega. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on siis äh, kell kaheksa, äh, kell kuusteist null null pärastlõunal, kaheksateistkümnendal juulil. suur tänu teile koostöö eest, ootan pikisilmi teie muudatusettepanekuid ning loodan, et äh, meil õnnestub välja töötada head kompromissmuudatusettepanekud ning lõpptekst on hea ning peab vett ka reaalses maailmas, mitte ainult teoorias. aitäh teile, kolleegid! ja esimehena juhatakse nüüd sisse järgmise päevakorrapunkti järgmised kolm päevakorrapunkti äh, toimuvad ühisarutelu raames ja kõigepealt siis libe komisjoni äh, lähetus Kreeka esmase vastuvõtu keskustesse ja Ateenasse kahekümne teise, kahekümne viiendal mail kaks tuhat seitseteist, siis ähm, kolmeteistkümnes aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta, komisjoni aruanne, ja siis kuues eduaruanne Euroopa Liidu ja Türgi avalduse rakendamise kohta ja jällegi komisjoni aruanne tegemist on, nagu öeldud, ühisaruteluga Kreeka olukorra teemal. kodanikuvabaduste komisjon käis Kreekas, nagu ma ka mainisin, delegatsiooni juhtis Peeter Niedermüller ning Heleni Teokaris, telekomisjoni liige, osales samuti, vaadates siis esmase vastuvõtu keskusi ning analüüsiti rändehaldust üldisemalt ning ka Euroopa Liidu poliitika rakendamist, sealhulgas ka kriisikeskustes. tere tulemast teile! ja käidi kahes kriisikeskuses Kossi ja Lesbose saarelt saartel käidi erinevates vastuvõtukeskustes, kohtuti Kreeka ametivõimudega, Euroopa ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega, sealhulgas ka Euroopa Komisjoni esindajatega, ametitega ja äh, ÜRO inimõiguste kõrge esindaja ameti esindajatega. ja delegatsioon tutvustab nüüd lähetuse aruande projekti ja seejärel, kui see on tehtud, siis lähme järgmise ühise, järgmiste ühiste arutelupunktide juurde. komisjoni aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta, kolmeteistkümnes aruanne, härra Nilsson esitleb seda, tere tulemast siia, härra Nilsson. ja seejärel ähm, siis toimub äh, Euroopa Liidu Türgi avalduse äh, rakendamise kohta äh, avaldus äh, härra Ferveilt ja alguses, kui ta, me tahtsime teiega kohtu ei olnud see võimalus, võimalik ja nüüd olete te siis siin ja saame teiega mõtteid vahetada. kõigepealt aga saab sõna härra Niidermüller, palun. Um, suur tänu, proua esimees niisiis, eh, meie lähetus leidis aset kahekümne teisest kahekümne viienda maini Kreekasse, nagu te juba mainisite, siis eh, meie kolmepäevane programm oli vägagi rikkalik, me käisime erinevates rajatistes, esmase vastuvõtukeskustes, ehm, me käisime ka saatjate alaealiste varjupaikades saartel ja ka kontinentil ja meil toimusid ka erinevad kohtumised kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatega, ka kohalike ametivõimete esindajatega, samuti ka erinevate ministritega ja ka rändeministriga. ning äh, me vaatasime ka, milline on äh, olukord Kreekas ning äh, siinkohal delegatsioon ähm, mainis, et ähm, just vastuvõtutingimused on paranenud viimastel kuudel esmas vastuvõtukeskustes aga samas äh, kinnipidamiskeskustes ja mõningates äh, laagrites on endiselt veel tingimused problemaatilised. võimekus, võimekuse küsimusi arutati ja äh, Kreeka võimud on sellega tegelenud koos EASO-ga selleks, et ähm, taotlusi kiiresti läbi vaadata, kuid erinevatel põhjustel suur osa taotlusi peab ootama oma saatust ja see tekitab äh, probleeme, eriti just saartel on, nägime neid probleeme. nüüd teiseks, mis puudutab äh, äh, tagasipöördumise probleemi nendele isikutele, kes ei saanud rahvusvahelist kaitset, see on muutunud akuutsemaks ja ja me oleme ka näinud, et viimastel kuudel ähm, rändevood on muutunud. nüüd teiseks, mis puudutab õigusraamistiku muutusi ja praktika, ähm, praktiliste meetmete muutumist, siis see on ähm, varjupaiga taotlejatel äh, teinud keerulisemaks saada õigusabi, saada korrektset infot ja juurdepääs õigusabile on väga piiratud. ning viies punkt, see puudutab äh, siis haavatavate isikute tuvastamist äh, ja sellega, seda tuleb rohkem süstematiseerida, kogu seda protsessi. järgmine punkt, see puudutab äh, siis äh, jätkusuutliku ja jätkuva äh, rahastamise tagamine, et seda ei saa alahinnata. siin tuleb arvestada ka erakorralise rahastuga ja siin tuleb arvestada ka kohapealsete tingimustega, eriti just saartel. nüüd edasi tuleb tagada ka haridus Ähm, kontinendil on see küll tagatud, aga samas ähm, saartel on olukord keerulisem, nii et lapsed peavad liiga palju, kaua aega ootama haridustegevused, ähm, millega tegelevad praegu vabaühendused, samas ei asenda korralikku mm, haridust. ning ning välja arvatud proua Winberg, kõik delegatsiooni liikmed nentisid, et mis puudutab ähm, ähm, kinnipidamist, ähm, assisteeritud tagasipöördumist, siis seda tuleb kasutada väga harva ja tuleb ikkagi siin lähtuda konkreetsest juhtumist ning sellel ka peab käsikäes käima ka äh, seire. samuti tuleb tagada juurdepääs haridusele kõikidele lastele, kes on saartel ja kolmandaks tuleb täielikult ära kasutada Euroopa Liidu ähm, ähm, lõimumise rahastuid selleks, et varjupaiga taotlejatel ähm, oleks võimalus saada osaks ühiskonnast ja et ka kohalik kogukonnad vastu võtaks. ja neljas soovitus, äh, mis puudutab peresuhete tuvastamist ja ka perede ühendamist Dublini määruse ajal, siis seda protsessi tuleks kiirustada ning kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid siin osas tegema koostööd ja viimane punkt, mm, tuleb ka ümberpaigutamist kiirendada, liikmesriike tuleb ergutada mm, järgima oma võetud kohustusi vastavalt nõukogu järeldustele ning kõik taotlused mille osas Kreeka ametivõimud on oma töö ära teinud, selle, neid on kaksteist tuhat äh, isikut, keda saaks juba praegu ümber paigutada. ja sama me oleme ka rõhutanud äh, Euroopa Parlamendi resolutsioonis kaks tuhat kahekümne seitsmendal ähm, Äh, septembril, oleme seda siis rõhutamas oma resolutsioonis, nii et äh, need isikud tuleks ümber paigata võimalikult kiiresti. nii et äh, valitsus, vabaühendused peavad tegema kõik selleks, et olukorda parandada, et palju on tehtud, aga me nägime endiselt veel palju probleeme, aitäh. aitäh, härra Niedermüller. ja enne, kui läheme arutelu juurde, siis annaksin sõna ka komisjoni esindajale, härra Nielsenile, et ta saaks meile tutvustada äh, kolmeteistkümnendat äh, aruannet, mis puudutab ümberpaigutamist ja ümberasustamist. suur tänu, äh, proua esimees, ma siis äh, lühidalt räägin sellest, praegu me oleme viisteist tuhat isikut Kreekast ümber paigutanud, seitse tuhat Itaaliast ümber paigutanud ja meil suunad on praegu positiivsed ja oleme saanud ka viimased numbrid Itaaliast, aga sellegipoolest lisapingutusi on vaja veel liikmesriikidel teha ja ka kõikidel teistel sidusrühmadel. see puudutab eelkõige just, et liikmesriigid peavad oma taotlusi siis ähm, regulaarselt esitama, see puudutab eelkõige Itaaliat ja meil on vaja, et, et liikmesriikidel oleks ähm, vähem piiravad äh, nõuded see kiirendaks ka ähm, ähm äh, protseduuri ja, ja ümberpaigutatud isikute äh, tuvastamist ja samuti meil tuleb vältida kitsaskohti, äh, kui tegu on isikute ümberpaigutamisega Kreekast. nüüd, mis puudutab konkreetsemalt Itaaliat, siis siin tuleks teha veel lisapingutusi, nimelt mis puudutab äh, nende isikute äh, registreerimist, kes äh, võiksid ümberpaigutamise osas kõne alla tulla ja samuti tuleks äh, seda protseduuri natukene tsent-, paremini tsentraliseerida, selleks et just protseduuri viimases faasis protseduur sujuvamalt käib. EASO on ka alustanud teadlikustamist tõstmi-, tõstmise kampaaniaga Itaalias ja komisjon on oma pool, omalt poolt ka teinud kõik selleks, et protsess oleks tsentraliseeritum ja kiirem komisjoni poolelt me leiame, et nende lisapingutustega me ähm, saame oma eesmärgid, ühised eesmärgid äh, saavutada, see tähendab siis seda, et kõik äh, äh, ümberpaigutamiskandidaadid ümber paigutatakse ähm, õigeaegselt. aga siin on, tuleb arvestada loomulikult ka sellega, et liikmesriigid peavad proportsionaalselt lisapingutusi tegema ja viimast, ja siis, kui me võtsime selle aruande vastu, siis äh, Poola, Ungari ja Tšehhi Vabariigi vastu komisjon algatas rikkumismenetluse, need kolm äh, riiki on need, kes ei ole äh, isikuid ümber paigutanud rohkem kui üks aasta ega ei ole nõustunud ka rohkem ähm, pagulasi vastu võtma. ja nüüd on kuusteist tuhat viissada isikute ümberpaigutus on kaks kolmandikku äh, meie lõppeesmärgist, aga samas me näeme, et äh, vastavalt kvootidele väga paljud liikmesriigid ei ole ikkagi isikut ümber paigutanud ja me loodame, et enne selle skeemi äh, perioodi lõppu liikmesriigid oma eesmärgi täidavad ja siis selle Türgi skeemi alt, nimelt üks ühele skeemi alt on meil siis ähm, praegu üle kuue tuhandes ümber asustatud. härra Nilsson. et võib-olla on huvipakkuvam see, kui ma vastan praegu mm, komisjoni mm, raportile ja siis toon välja ka mõningad numbrid, mis tulenevad meie aruandest kõigepealt ma sooviksin öelda, et see aruanne, äh, nii nagu see esitati, oli vägagi tasakaalus ja suurel määral see kattub ka nende mm, muljetega, mis mm, meil jäid. siin räägiti vastuvõtutingimustest, et vastuvõtutingimused on paranenud aga et see puudutab eelkõige just äh, maismaad, äh, et see on tõesti äh, õige tõsiasi, nii et talveperioodil on ikkagi probleemid suuremad just piirilähedastes piirkondades. ja mis, siin on probleeme ka konkreetsete paikadega. nii et üks konkreetne probleem, mis mul endiselt veel on on seotud olukorraga Hioses, Hiosel ja, ja siis selles mitteametlikus ähm, ähm, laagris, äh, mida kohalik omavalitsus praegu haldab, see on ülerahvastatud, seal ei ole äh, rahuldavaid tingimusi loodud ja me oleme ka välja pakkunud erinevaid teisi lahendusi ja ka rahastust selle jaoks, aga samas on äärmiselt keeruline veenda ähm, kohalikku äh, rahvastikku selle lahenduse positiivsuse, seetõttu see protsess on ummikus, see tekitab mured. ja muresid, muredest rääkides jah, me nägime, et üldine olukord on siiski paranenud. siin räägiti ka menetlustest, et tuleb ka siinkohal olukorda selgitada, aga samas palju edusamme tõesti saavutatud, mis puudutab siis ähm, varjupaigateenuseid ja EASO tegevust, nii et ma arvan, et ka seda tuleb rõhutada. et nad on tõesti teinud mm, suurepärast tööd, nad on taganud abi ja toetuse, aga kus on see kitsaskoht? ja ma saan täiesti aru sellest mm, frustratsioonist, et et ähm, see kitsaskoht on ikkagi just selles, selle protsessi teises faasis ja, ja asi ei ole mitte selles, et meie ei ole piisavalt teinud või et ametivõimud ei ole piisavalt teinud, sest ähm, ka võimekust ähm, nende taotluste läbivaatamisel on äh, suurendatud ja EASA on taganud äh, õigusabi ja arvuteid, äh, nii et väga palju on tehtud selleks, et seda võimekust suurendada aga aga see konkreetsetes numbrites praegu ei kajastu. ja see on ka meile mureks. eriti sellepärast, et äh, paljud nendest juhtumitest äh, ei ole tegelikult a priori pagulastega, pagulasi käsitlevad, vaid, vaid tegu on isikutega, kes äh, arvatavasti ei saa rahvusvahelise kaitse staatust ja põhjus, miks on keeruline siin edusamme saavutada ka tagasipöördamise osas, ongi seotud just sellesama äh, probleemiga. ja see on kogu süsteemi praegu äh, takistanud. ja mis puudutab äh, nüüd haavatavate isikute tuvastamist, sest see on väga oluline valdkond. aga ma arvan, et praeguseni siin ähm, kohal on oldud väga ettevaatlikud, kui me vaatame ka äh, numbreid, siis väga-väga paljud inimesed on saanud ähm, haavatava isiku äh, staatuse, nii et kui on mingisugune väikene kahtlus, äh, siis antakse isikule mm, haavatava isiku staatuse, ta kajastub väga hästi ka statistikas. ja praegu üle kaheksa tuhande isiku on ähm, menetlusi läbimas just haavatud isikuna ja haavatava isikuna ja see on tegelikult väga suur äh, osa üldnumbritest. ja mis puudutab nüüd Euroopa äh, rahastust, siis ma sooviksin ka siinkohal ähm, olukorda selgitada. Euroopa Liit on äh, kohapeal selleks, et ka tegevusi rahastada, aga aga siin on tegu erakorralise abirahaga äh, ja siis ka äh, DG Eco äh, rahadega, see on ka veel üks teine erakorralise abi instrument, nii et mingil hetkel varem või hiljem peab toimuma ka üleminek, tuleb hakata kasutama ähm, Kreeka riiklikku ümbrikku nii et tegu on endiselt veel äh, meie rahastuga, aga me soovime ikkagi selle ülemineku korraldada, seda ei ole lihtne teha, sellepärast et siin on vaja jällegi tegu võimekuse küsimustega ja ja põhjus, äh, äh, miks me oleme kuulnud neid kaebusi ja muresid, on seotud sellega, et partnerid eelistavad, et meie komisjon oleksime finantsküsimustes Kreeka riigi vastaspooleks, see on see Äh, reaalsus praeguses olukorras. nii et me teeme kõik selleks, et äh, aidata äh, kohalikke ametiasutusi selle ülemineku korraldamises, aga samas me vägagi lähedalt jälgime seda olukorda, sellepärast me kõik nõustume sellega, et et see ei, ei peaks tähendama, et teenuste hulk väheneks ähm, maismaal või siis ka saartel. ja mis puudutab nüüd kinnipidamist, et et see peaks aset leidma et juhtumipõhiselt ja olema tõesti viimaseks ähm, lahe, variandiks, siis jah, me oleksime sellega nõus. ja seda erinevatel põhjustel. et äh, ilmselgelt on see seotud ka humanitaaraspektiga. aga see on seotud ka väga praktilise ähm, aspektiga, nimelt kinnipidamisasutuste võimekus on piiratud. seega olemasolevat võimekust tuleb väga tõhusalt kasutada ja seetõttu me oleme soovitanud Kreeka ametivõimudel mitte siis neid isikuid kinni pidada, kes Ähm, assisteeritult tagasi pöörduvad, sellepärast et äh, siin ei ole põgenemise ohtu nende isikute puhul, need isikud on juba nõustunud, et nad tagasi pöörduvad, nii et miks neid siis peaks kinnipidamisasutustes pidama? ja on ka mõningad konkreetsed ähm, õiguslikud äh, piirangud, mistõttu Kreeka ametivõimud arvavad, et nad peavad seda tegema. ja kui ma saaksin, siis ma muudaksin seda olukorda selliselt, nagu teiegi välja äh, pakkusite. ja mis puudutab perede ühendamist, äh, siis siin ma tegelikult äh, kalduksin selle küsimuse vastamise tagasi oma kolleegile andma, nii et oluline on, et see leiaks aset võimalikult kiiresti, sellepärast et ümberpaigutamine ümberpaigutamise korra, osas on ka komisjon oma seisukohta juba väljendanud ka perede ühendamises ja mis puudutab äh, siis nüüd veel lõpetuseks äh, haridust, koolitust äh, ja, ja lõimimise ja lõimumisfondide kasutamist, siis ma võin ainult nõustuda teie märkustega, aga üks väike nüanss. minu esmaseks mureks oleks tagada see, et, et isikud jääksid võimalikult väheseks ajaks saartele. et ähm, lapsed ei peaks jääma saartele äh, kauemaks kui vajalik. ja et nad saaksid kooli äh, maismaal, nii et see on meie üldiseks eesmärgiks, aga see ei tähenda loomulikult seda, et me peaksime täiesti eirama neid, äh, nende laste olukorda, kes saartel asuvad ja tõepoolest, tegu on väga kiire ol-, kiireloomulise küsimusega, aga, aga me peame ka vaatama, et mida, mis, mis saab järgmiseks, et isikud, kes, keda ei saa ähm, tagasi saata, kes ei, ei saa liikuda teistesse liikmesriikidesse, nad peavad jääma Kreekasse, nii et ähm, lõimumise küsimus on täiesti päevakorras ja me oleme seda äh, tunnistanud. ja ma ütleksin, et see on tõesti meie järgmiseks väljakutseks, me peame sellega tööd tegema. nii et siinkohal ma võin vaid tervitada seda soovitust, mis teie aruandes on välja toodud. ja, ja nüüd, kuhu, kuhu me oleme jõudnud Euroopa Liidu Türgi avalduse rakendamisega, siis kui me vaatame selle avalduse konkreetseid eesmärke, siis me võime öelda, et tulemused, tulemusi saavutatakse, eesmärgi saavutatakse, nii et me teame, et et ähm, vähem inimesi hukkub Vahemerel kui varem, aga äh, samas me teame, et asjad on paranenud, aga sellegipoolest on veel äh, probleeme, mis, mida tuleb veel lahendada ja need on ka väga hästi teie komisjoni aruandes välja toodud, nii et siinkohal ma lõpetan. suur tänu, härra Pevri. ja nüüd annaksin sõna kolleegidele kõigepealt annaksin sõna nendele, kes äh, delegatsiooni liikmed olid, proua Ernst ja äh, proua Gomes, proua Ernst, proua Wimberg Colleague Spinelli. Okay. So, uh, Mrs. Ernst, please. proua Ernst, palun. jaa, recht vielen Dank. suur tänu mul on hea meel, et meil äh, praegu äh, toimub äh, see arutelu nii lühidalt peale seda lähetust. ja mõndades punktides, mida siin selgitati, olen ma nõus ja mis puudutab meie Kreeka lähetust, et vastuvõtutingimused on paranenud, jah, see on õige aga sellegipoolest on mõningaid äh, tõsiseid probleeme, mis on seotud ka selle nimetatud Türgi avaldusega ja, ja mis on sellest otseselt mõjutatud ja ja ma räägiksin mõningatest punktidest, äh, millega sooviksin äh, te veel tegeleksite. kõigepealt, mis puudutab kinnipidamist. Te rääkisite, et et kinnipidamine, et see on kreeklaste vabatahtlik otsus, sellepärast et äh, nemad äh, leidsid, et ka need, kes vabatahtlikult tagasi pöörduvad, on ähm, siiski parem äh, nendes tagasipöördumise eelsetes keskustes, kinnipidamiskeskustes, aga me ju teame, kuidas see seal välja näeb, sellepärast et need on tõesti kinnised asutused, sealt see välja pääseb ainult piiratud ajaks, nii et ma paluksin, et tegelege selle küsimusega. et kes üldse tuli sellele äh, mõttele, et äh, isikud, äh, et just nüüd, et, et need kolm isikute kategooriat peaksid kõik kinnipidamise asutustes viibima, ühed on siis vabatahtlikud tagasipöördujad, siis ühed, kes tuleb sunniviisiliselt tagasi pöörduda ja, ja kolmandaks on siis nii-öelda probleemide tekitajad. nüüd Te rääkisite ka sellest teise faasi eh, taotluste eh, läbivaatamisest ja vabatahtlikust tagasipöördumist, et kuidas see menetlus täpselt välja näeb, et et peale esimest eh, taotluse analüüsi tuleb siis otsustada, et kas pöördun tagasi vabatahtlikult või mitte, kui, et või et on mul siis võimalus veel teist korda seda vaidlustada et, et kes selle otsuse siis langetab, et, et kas isik ähm, saab jääda või vabatahtlikult tagasi pöörduda, et kes selle otsuse langetab, kas Kreeka ametiasutused või on see käsk tulnud komisjoni poolt? ja nüüd kolmandaks, perede ühendamine. see toimub liiga aeglaselt ma paluksin veel lisainfot selle kohta, mis on selle põhjused, kuidas liikmesriigid sellele reageerivad, kas nad ei ole valmis perekondi ühendama võimalikult kiiresti? või on seal veel mingisuguseid teisi põhjuseid, miks see nii aeglaselt toimub? ja järgmiseks ähm, ümberpaigutamine. nüüd, ähm, et ennem et varem oli see kaksteist tuhat, nüüd võeti kaheksa tuhat inimest, kes nii-öelda pakitud kohvrite otsas istuvad, aga samas meil on ka liikmesriike, kes ütlevad, et meile, me ei soovi neid vastu võtta, meil on mingi üks või teine probleem või leiavad mingi vabanduse, et neid isikuid mitte vastu võtta. et kuidas komisjon nendega käitub ja neid kohtleb, sellepärast et inimesed ju ootavad ümberpaigutamist, aga neid ümber ei paigutata, et rääkisite ka juba vahenditest, nimelt et kui mm, ECO nüüd ära langeb, et siis peaksid see siseriiklikud ümbrikud mm, äh, rakendusele tulema, et mis saab sellest Kreekas ja veel paar märkust. nüüd mm, haavatavate isikute rühma kuuluvad isikud, me teame, et äh, Kreekas on ka vastavad, ähm, vastavad seadused olemas, et need isikud peavad saama lisatuge, mitte ei peaks neid kuhugi laagritesse kinni panema ja, ja me oleme ka kuulnud, et seda seadust sugugi mitte selliselt ei rakendata ja et need ja et ne, ka neid ähm, kehvemas olukorras olevaid pagulasi soovi-, üritatakse ka Türki tagasi viia ja nüüd, mis puudutab äh, Ehm, haridust, ehm, siis me teame, et Marias on inimesed üksteist, kaksteist kuud, et ehm, et lastel on seal ju haridust vaja, see ei, ei ole mingi meelelahutus, te ütlesite, et jah, et, et lapsed peavad võimalikult kiiresti minema maismaale, et aga miks nad siis sinna ei jõua võimalikult kiiresti, aitäh ja nüüd proua Wimberg. tack för ordet! suur tänu! ka mina osalesin sellel lähetusel ja kõigepealt tänaksin selle korraldajaid. tegemist oli tõesti väga huvitava lähetusega, eriti Rootsi vaatevinklist. meie pole sisserändajaid tagasi Kreekasse saatnud selliseid isikuid, kes registreeriti Kreekas ja kes siis reisisid Rootsi, sest me saime aru, et vastuvõtukeskused on nii halvasti varustatud Kreekas. küll aga tegelikult üllatas see Kreeka olukord mind positiivselt, et sealsed vastuvõtukeskused on väga meeldivad, kõik vajalik on peaaegu et olemas, tegemist on moodulhoonetega, on olemas meelelahutus, võimalusi, on olemas konditsioneerid ja nii edasi. ma töötasin viisteist aastat reisibüroos kunagi ja kunagised kuurordid olid kehvemate tingimustega kui need praegused keskused, mis on sisserändajatele ette nähtud. igatahes ma võisin minna tagasi Rootsi ja öelda, et jah, võib isikuid tagasi Kreekasse saata küll kui me rääkisime Kreeka rändeministriga ja ka politsei esindajatega siis nad kinnitasid seda, mida ma juba tükk aega öelnud olin üle. üle kaheksakümne protsendi isikutest, kes Kreekasse jõuavad, on tegelikult majanduslikel põhjustel rändajad ja seda peab arvesse võtma. me siin räägime pagulastest, aga tegelikult ega Kreekas enam süürlasi järel polegi. suurem osa nendest isikutest on Afganistanist, Pakistanist, Põhja-Aafrikast, Bangladeshist ja seda tuleb meeles pidada Need isikud, kes praegu Kreekas on, on majanduslikel põhjustel rändajad. ja frustratsiooni tekitab see, et menetlus võtab väga kaua aega. ma rääkisin isikutega nendes kinnipidamiskeskustes ja nad tegelikult teadsid, et nad saadetakse tagasi, aga otsuse tegemiseks läheb kaua aega. ja see menetlus tuleb toimima panna kiiremini taotluse esitamine võtab väga kaua aega ja see järgnev menetlus. ning minule tegi kõige rohkem muret see, et kui me läksime Lesbose saarel vastuvõtukeskusesse, siis kohtusin seal kaheksa mehega, suurem osa neist olid Aafrikast, ning nad ütlesid äh, üht-teist oma olukorra kohta. Nad ütlesid, et wifi ühendus oli väga kehv, äh, et toit ja restoranid olid nii kehvad, et isegi toidud ei soovi seal süüa ja siis lõpuks ütlesid nad noh, meile äh, et kui nad ei saa pagulasstaatust Kreekas või et kui neil ei lubata Kreekas vabalt ringi liikuda, siis järgneb vägivald. kui seda nii võib öelda, ehk siis nendes laagrites läheb olukord pingeliseks ja see tekitab mulle muret. aitäh, proua Wimberg, proua Koomes, palun. Obrigada Eu, eu não fui nesta visita, mas li com muita atenção o relatório e acho que foi. suur tänu. ma küll ei olnud kohal, aga ma jälgisin seda aruannet siin väga tähelepanelikult ja ma tean, et see aruanne ähm, kajastab ka seda, et ähm, vastuvõtutingimused laagrites on tõesti paranenud aga see näitab ka seda, et Ameerika, äh, Kreeka ametivõimud on oma tööd tõhusamalt hakanud tegema ja seda ka paremaks muutnud. see aruanne toob esile ka selle, et ähm, paljud asjad veel piisavalt hästi ei toimi, näiteks mis puudutab saadete alaealisi saatjate alaealistele ei ole kohast tuge, saatjaid äh, tagatud, nad ei saa vastavat abi ja loomulikult on selliste äh, saatjate alaliste puhul keeruline ka pereliikmeid leida. aga see on probleem, äh, mida me ei näe mitte ainult Kreekas, vaid ähm, see puudutab meid kõiki. sellepärast, et ähm, need lapsed ja noored satuvad ohtu, äh, hakkavad hoopis kurjategijad neid ära kasutama. samuti väljendatakse siin aruandes muret selle üle, et äh, niinimetatud, äh, selle üle, mis tuleneb niinimetatud Euroopa Liidu Türgi kokkuleppest. ja põhimõtteliselt on ju äh, liikmesriigid, sealhulgas ka äh, Kreeka, need, kes rahvusvahelist õigust rikuvad. nimelt, äh, mis puudutab siis pagulaste abistamist ja ka see punkt on aruandes välja toodud sellisena. ja enne, kui ma hakkan küsimusi esitama, sooviksin tähelepanu juhtida veel ühele e, teemale. nimelt need Euroopa Liidu liikmesriigid, kes keelduvad vastavat e, otsust, mis käsitleb ümberpaigutamist ja ümberasustamist e, täitma ja nende vastu on nüüd rikkumismenetlus alu-, alustatud, aga ma sooviksin siinkohal tähelepanu juhtida ka sellele, et need menetlused võtavad kaua aega, ja koormus Kreekale ja Kreeka ametivõimedele on vägagi suur, aga äh, sellistel juhtudel, kui ümberpaigutamine on aset leidnud, siis sellega on seotud veel ka teisene element, ma mõtlen siin konkreetsemalt äh, Portugali. meie oleme äh, üle tuhande kolmesaja pagulase ümber paigutanud Kreekast ja Itaaliast ja praktiliselt nelikümmend protsenti Äh, sekundaarjuhtumitest äh, on, äh, neljakümne protsendil juhul on tegu isikutega, kes soovivad minna oma perede juurde, pereliikmete juurde, siin me näeme, et see perede ühendamise protsess ei toimi, sellepärast et otsu-, me oot-, oodatakse otsuseid Kreekast ja Itaaliast, aga sellel ooteajal need isikud on äh, potentsiaalsed kurjategijate ja inimkaubitsejate ohvrid. Need Portugali need isikud ei jäänud isegi üheks nädalaks mitte. ja siis näiteks nädala pärast need isikud helistavad Saksamaalt ja ütlevad, et nad Portugalist piisavat äh, abi ei saanud aga nüüd nädal aega hiljem nad siis lahkusid riigist ja üllataval kombel ilmusid välja Saksamaal või siis ka mitte nii üllataval kombel. nii et see näitab väga hästi, kui aeglaselt need menetlused kulgevad. ja teiseks sooviksin tähelepanu juhtida ka sellele, et paljud lapsed saabuvad juba ilma hariduseta ja näiteks äh, Süürias on väga palju lapsi, Süüriast on pärit väga palju lapsi, kes ei jõudnudki veel koolis käia ja, ja siis jääb nende haridustega siin puudulikuks. ja, ja mis puudutab äh, Assüüria kogukonna liikmeid, kas äh, on mingisuguseid konkreetseid juhtumeid just nendega, sellepärast et olid ju ka laagrid, kus naised, lapsed ja ka mehed olid vägagi traumatiseeritud. ja see, mida nad oma kogukondades pidid läbi elama ja kogema, see jättis väga paljudes, paljudele inimestele väga sügava trauma, nii et ma ei tea, kas teil on lisainfot äh, just äh, Süüria kogukonna äh, liikmete kohta. ja veel üks asi, mis äh, meile muret tekitab seoses Dublini määrusega ja nii edasi, et see puudutab siis perede ühendamist. nii et me sooviksime teada, miks paljud asjad veel nii kehvasti toimivad, aitäh. Grazie, president suur tänu, proua esimees, ütleb kolleeg äh, Spinelli. kõigepealt räägime vabatahtlikust ähm, tagasipöördumisest tegemist on äh, väga probleemse teemaga, on probleemseid juhtumeid vabatahtliku tagasipöördumise puhul ja tooksin konkreetselt välja ühe varjupaigataotluse esitaja tagasisaatmise, kes oli ühtlasi ühe vastupanuliikumise juht. ta oli kuus kuud ühes keskuses ja siis saadeti ta tagasi Addis Ababasse, kus ta, teda tugevalt piinati. samuti on üks Iraani pagulane, kes on samuti nii-öelda kandidaat ja teda ohustab seesama saatus, et kui ta tagasi saadetakse, siis hakatakse teda piinama. kui nüüd rääkida eh, taga, vabandust, ümberpaigutamisest, siis üldiselt oleksin vähem optimistlikum, võttes arvesse seda, et käes on juba peaaegu september, aga eesmärki pole veel saavutatud ütlen seda selleks, et soovin teada, mis järgmiseks saama hakkab. kas komisjon mõtleb sellest teemast, kas neil on mingisugune uus ümberpaigutamise programm kavas? enne seda, kui räägitakse läbi uue Dublini süsteemi üle ja kui nõnda on, siis mis alustel selline uus programm luuakse või loodud on? ma proovin komisjonist aru saada. ma tahaksin mõista, mis on need kõige probleemsemad valdkonnad, mis on need tegurid, mis on teinud ümberpaigutamise nii keerukaks kui vaadata Kreekat ja perede taasühendamist, siis küsimus ei seisne ju ainult selles, et tegemist on aeglase protsessiga. Ehm, mul oli hea meel kuulda seda seisukohta, et me tahame, et asjad kiiremini toimuks, aga tegelikult on minu meelest probleem prioriteetides. perede taasühendamine peaks olema kõige kõrgem prioriteet. olen kindel, et te teate, härra Põlvõi et Kreeka ja Saksa valitsuste vahel on leping, mille eesmärk on äh, aeglustada perede taasühendamist nende isikute jaoks, kes on Kreekas ja kes peaksid sealt edasi Saksamaale liikuma. ja tahaksin küsida, kas komisjon on kontakteerunud Saksa valitsusega selles küsimuses, et näha, kas äh, Saksamaa on tõesti nõnda Kreeka valitsust survestanud või mitte, sest see oleks vastuolus Dublini reeglitega ja äh, isiku õigusele elada pereelu. järgmiseks on mul küsimus seoses Itaaliaga. raportis on öeldud, et üks vastuväidetest Äh, Itaaliast lähtuva ümberpaigutamise jaoks on sellised vastuväited, mis on seotud äh, julgeolekuga, avaliku korraga. mis on tõesti üks klauslitest ümberpaigutamise otsuses. küll aga negatiivsed vastused seoses avaliku korraga ei saa tegelikult kunagi selgitust, mis lähtuks individuaalsest hindamisest selle isiku puhul, kellele negatiivne vastus antakse. ehk siis ma ei saa aru, kas seda kasutatakse ainult ettekäändena või mitte või on päriselt tegemist mingi julgeolekuohuga, millest lähtuvalt siis negatiivne vastus antakse. juhul, kui on julgeolekuoht, mis on seotud ümberpaigutamise negatiivse otsusega, siis kas ei peaks nendesse põhjustesse tehtama mingit sõltumatut uurimust? veel üks teema, mis on seotud ümberpaigutamisega, on see, et varjupaiga taotleja kelle puhul kaalutakse ümberpaigutamist, peab väga kaua ootama enne seda, kui ta saab enda kohta dokumendid, nii-öelda enda kaasuse kohta dokumendid. ja kui nad paigutatakse ümber teise riiki, siis neil sageli ei ole neid dokumente, mis äh, tulenevad varem läbi viidud vestlustest nendega ning selline dokumentide puudumine hoiabki ära perekonnaga taasühinemise. isik jõuab küll uude riiki, aga ta ei saa tõendada, et tal on mingis riigis perekond. järgmisena Türgi teema. esitaksin siin siis küsimusi härra Verveile seoses Türgiga komisjon on mitmel korral palunud Kreeka valitsuselt, et nad muudaksid oma seadusi, eesmärgiga tagada haavatavate isikute tagasisaatmise võimalikkus teatud tingimustel, aga kahjuks Kreeka valitsus ei ole oma seadusi muutnud. Kreeka valitsus ei ole vastanud komisjoni palvele. ja sellega seoses ongi probleem kuuleme, et järjest keerukam on tuvastada haavatavaid isikuid. küll aga uue menetluse järgi peaks selline tuvastamine toimuma kahe või kolme päeva jooksul pärast seda, kui isikud saartele jõuavad. aga seda on ju äärmiselt keerukas läbi viia, nagu kuulsime ehm, kõigilt vabaühendustelt, näiteks Human Rights Watchilt sest võimatu on kedagi äh, kahe-kolme päeva jooksul nõnda tuvastada järgmiseks ähm, seoses Türgiga, seoses nii-öelda avaldusega. Kreekas ainult need isikud, kes olid äh, kuueteistkümnenda septembri kaks tuhat viisteist ja kuueteistkümnenda märtsi kaks tuhat kuusteist vahel, ehk siis äh, saab rääkida ainult nendest isikutest, kes olid seal selle perioodi jooksul, enne kui avaldus jõustus. Mm, Euroopa Parlament oma resolutsiooniga ka seadis küsimuse alla sellise äh, tähtaja selle kahekümnenda märtsi, pärast mida justkui enam ümberpaigutamist ei toimuks. ja siit ka mu küsimus, kuidas te reageerisite parlamendi resolutsioonile? samuti, kas te usute, et see otsus on õiguspärane? otsus kahekümnenda märtsi seisuga kaks tuhat kuusteist ümberpaigutamine lõpetada võttes arvesse seda, et Euroopa Liidu ja Türgi avaldus ei ole õiguslik äh, akt, nagu ka komisjon ise on öelnud, aitäh! suur tänu, kolleeg Spinelli, järgmisena Birgit Sipel. aitäh, proua esimees! ma ei teagi, kust peaksin alustama, võib-olla kahe väikese küsimusega, mida mõned kolleegid juba arutelu käigus tõstatasid. esiteks, Kreekas kehtib reegel ja mis on täiesti vastuvõetav, et äh, eriti haavatavad isikud peaksid läbima kiirmenetluse varjupaiga küsimuses ja võib-olla tuleks nad suua, tuua mandrile, nad ei peaks hoidma saartel. aga liikmesriigid survestasid äh, olukorda ning seda menetlust muudeti. samuti kui keegi saab negatiivse vastuse ja ta soovib te-, seda edasi kaevata, siis võib isik kaotada võimaluse saada kasu äh, abistatud vabatahtliku tagasipöördumise ja integratsiooniprogrammist. ja see kõik viibki mind küsimuseni, et, et kas see, mida me päriselt teha tahame, ei ole see, et me tahame aidata Kreekat, aidata sisserändajaid, vaid me tahame saata sõnumit, et kõige parem on see, et te ei tuleks siia, sest me ei taha teid siia. ja kahjuks ma pean siia nüüd lisama väikse poliitilise avalduse, mis ei ole suunatud nende kahe kõneleja vastu, kes siin täna on kohal, aga ma tõesti ütlen, et uskumatu on see, mida me praegu teeme selle liikmesriigiga, mida me teeme Kreekaga ja nende sisserändajatega, kes loodavad uusi võimalusi kahe tuhande kaheksandast aastast saati, pärast finantskriisi, on jah, tõsi see, et Kreeka peab natuke kodutööd tegema, aga me näeme seda, et Kreeka on suure surve all, nad on pidanud kõike erastama, oma lennujaamu isegi, ma kuulsin, sellel nädalal pidid nad erastama ka vee- ja gaasitarnijad, tervishoiusüsteem on halvas olukorras, pensione on pidanud mitu korda vähendama ja nüüd samal ajal see valitsus äh, on esimene, kes päriselt ka proovib luua varjupaigasüsteemi üldse esimest korda. aga me ei aita neid, me ei aita neid, me tahame, et nad hoiaksid kõiki varjupaiga taotlejaid koha peal või nad saadaksid nad Türki tagasi. ja toimus just ülemkogu, aga mingit vastust sellele ei antud. kõik kurdavad, et oi kui palju eh, sisserändajaid meil on. huvitav, kui palju on eh, varjupaiga taotlejaid Sloveenias või Poolas või, või Ungaris? Eh, kui palju neid on, on seal kakskümmend või äkki on sajani juba jõutud, noh ähm,. ehk siis tõesti kahju, et te peate selle sõnumi isiklikult vastu võtma, ma ei pea teid isiklikult silmas, te peate praeguses olukorras hakkama saama, jah aga liikmesriikidelt ja nõukogult me näeme täiesti uskumatut reaktsiooni. samaaegselt ma nägin härra Weberilt, kes on ühe fraktsiooni esimees, ja ta ütles, et täiendav abi Kreekale peaks järgnema ainult siis, kui seal vahetub valitsus, see on täiesti uskumatu ja minu meelest sellist sõnumit ei tohiks saata küll aga härra Weberile, härra Schäublele, teistele no isegi ähm, nemad peavad isegi EVF-i vasakpoolseks äh, organisatsiooniks. aga isegi see organisatsioon ütleb, et lõpetage ära, see süsteem toimib nagu lumepall. Äh, Kreeka ähm,, Kreekale tuleb järele anda teist võimalust ei ole Kreeka puhul. aga nüüd meie hakkame ütlema, et muutke valitsust, see on täiesti uskumatu ja mina tahaksin teada, ma saan aru, et te tegelikult ei vasta meile, sest te ei, te ei saa vastata, aga mis sõnum on see, mille me saadame teistele liikmesriikidele, varjupaiga taotlejatele, nendele inimestele, kes põgenevad sõja, piinamise, tagakiusamise eest nad jõuavad Euroopasse ja me ütleme, oi, meil on siin palju probleeme juba. lisaks üks viimane küsimus. kas komisjon võib-olla saaks koostada nimekirja selle kohta, kui palju raha oleme me kulutanud Euroopa Liiduna ja liikmesriikidena tarade ehitamiseks, oma piiride kaitseks, selleks, et maksta Türgile lähtuvalt kokkuleppest, kui palju raha anname me Afganistanile, kui palju investeerime äh, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveametisse ja kui palju sisserändajaid oleks võimalik ähm, selle raha eest ähm, vastu võtta seoses kõigi menetlustega, sest äh, meie sõnum maailmale hetkel on see, et meie ei vastuta millegi eest, teie peate vastutama varjupaiga taotlejate eest ja Kreeka jätame me täiesti üksi äh, jätame nad katastroofilisse olukorda ja kahjuks tõesti pidin ma selle praegu välja ütlema, ma saan aru, et see on, ületab teie ähm, volitusi, aga me tõesti nägime, et ülemkogu ei olnud valmis midagi tegema, äh, nad ei suutnud võtta vastutust ühiselt, mitte ainult selleks, et muuta olukorda väljaspool Euroopa Liitu, selleks, et seista vastu sunnitud rände lähtepõhjustega ja samuti ei tahtnud nad paremini jagada vastutust, ei tege-, tegeleda integratsiooniga Euroopa Liidus ja minul on häbi selle üle, ma tõtt-öelda tahaksin näha hoopis teistsugust Euroopa Liitu selles vallas, aitäh, proua esimees! aitäh ja härra Stahovski! proua Sippel, ma vist näen und. kas te teete minu üle nalja hetkel? Teie sõnavõtt on väga meelelahutuslik muidugi, te kritiseerite Tšehhi Vabariiki, ütlete, et Tšehhi Vabariik ähm, ei võta vastu pagulasi, kas te teate, kes selle lõpetas, see oli sotsiaal, sotsiaaldemokraatlik valitsus aga kes teie olete? Teie olete sotsiaaldemokraatide koordinaator. proua, millal tulete teie Tšehhi Vabariiki selleks, et seda meie peaministrile ja siseministrile selgitada, kas te tahate neile otse öelda, et te neid kritiseeriti või te teete siin ainult teatrit meile? ma kuulasin teid, proua, ärge võtke klappe peast ära ma saan aru, et ei saa tšehhi keelest aru, kahju tegelikult. kui me tahame hakata siin teatrit tegema selle asemel, et eh, lahendada tegelikke probleeme, siis peab asjadest rääkima nii, nagu nad on. sotsiaaldemokraadid olid need, kes lõpetasid ümberpaigutamise minu riigis. minu erakond, kristlikud demokraadid, toetasid seda, me tahtsime isikuid ümber paigutada, me otsisime isegi inimesi selle jaoks ja nüüd lõpetame selle poliitilise Äh, juttu ja vaatame tegelikke arve. jah, kokku on ümber paigutatud umbes kakskümmend tuhat isikut, miks mitte rohkem isikuid? miks on nii, et need inimesed, kelle puhul on ümberpaigutamine ette nähtud Kesk- ja Ida-Euroopasse, Kreekast ja Itaaliast, miks on läinud nõnda, et neid isikuid ei ole üles leitud, see on minu küsimus, Euroopa Komisjonile on see küsimus. ma tahaksin sellele kuulda vastust, kusjuures palun emotsioonideta vastust. ja veel üks küsimus, Leedu ja ümberpaigutamine, kuidas on nõnda, et need isikud, kes paigutati ümber Leedusse, kuid-, kuidas on nii, et nad on läinud teise liikmesriiki, näiteks Kreekasse, kus nad nüüd äh, igati õiguspäraselt peatuvad, kuidas te sellise olukorra lahendate, aitäh! aitäh, head kolleegid! ja nüüd ähm, tuleme tagasi, kas härra Niedermüller soovib delegatsiooni juhina midagi äh, lisada raportile? võib-olla mitte raportile, aga kui tohin lisada paar lauset selle arutelu kohta, sest äh, mulle tundub, et täpselt nõnda lähebki, kui me räägime sellest, et missugune fraktsioon või erakond tegi kõige suurema probleemi, seal olid need konservatiivid või sotsiaaldemokraadid aga küsimus tegelikult selles üldse ei seisneski, tegemist on Euroopa küsimusega, mitte mingi erakondliku küsimusega ja kui me äh, osutame näpuga ühele või teisele fraktsioonile, siis me lahendust ei leia. meie siin Euroopa Parlamendis peame leidma Euroopa lahenduse ja ma leian, et see küsimus on väga selge äh, kõik liikmesriigid peaksid tegema selles teemas koostööd ja liikmesriigid Ehm, mõnikord ei taha panustada. minu jaoks oli see kõige olulisem, et meil oleks ühine Euroopa lahendus, aitäh, proua esimees! aitäh ja nüüd siis tuleme komisjoni esindajate juurde, kõigepealt härra Nilsson. jah, thank you and thank you for the comment. aitäh, aitäh nende kommentaaride eest ja küsimuste eest äh, proovin kõigepealt rääkida sellest, mis puudutas ümberpaigutamist. küsimus selle kohta, et mis olukorras me praegu oleme, kuidas edasi. täpsemalt ähm, saadik Ernstile ütleksin, et praegu on umbes kümme tuhat inimest ähm, Kreekas, kes on registreeritud ümberpaigutamise tarbeks. käesoleval aastal oleme suutnud ümber paigutada umbes kaks või kaks tuhat, kaks tuhat või kaks tuhat viissada inimest kuus. kui suudame teha täiendavaid pingutusi, siis äh, otsuse kehtivuse lõpuks suudame need isikud ümber paigutada küll, seda me loodame teha. samuti liikmesriikide kohustused ei lõpe lihtsalt kahekümne kuuendal septembril ära, vaid isikuid saab ka pärast seda ümber paigutada, kui see osutub vajalikuks. nagu mitmed parlamendiliikmed ütlesid, siis tõepoolest eh, protsess on olnud liiga aeglane ja on tehtud liiga vähe võib-olla praegu ei ole see hetk, kui hakata kahte aastat kokku võtma, aga peab ütlema, et süsteem käivitus liiga aeglaselt, liikmesriigid ka ei võtnud piisavalt kiiresti endale kohustusi. seda tegid liiga vähed ja kohu-, liiga vähesed ja kohustusi võeti samuti liiga vähesel määral. aga vaatame nüüd, mida saab viimase paari kuu jooksul teha ja missuguse ühise eesmärgini saab jõuda. eesmärk on praegu ümber paigutada need, kes on selleks otstarbeks registreeritud. nüüd konkreetsemad küsimused, tingimused Kreekas mandril, nende isikute jaoks, kelle puhul on ümberpaigutamine ette nähtud, need tingimused on rahuldavad, kohti on piisavalt, ka ÜRO on meid siin toetanud, samuti igati õige on see kommentaar, et osa liikmesriike on teatud taotlejatest keeldunud julgeolekukaalutlustel. me oleme varasemates aruannetes seda teemat käsitlenud, aga me julgustame liikmesriike selles, et kui nad lähtuvad ähm, julgeolekust kui põhjusest anda negatiivne vastus, siis me palume neil ka põhjendada seda, et mis alusel kellelegi ära öeldakse, selleks et Itaalia saaks ka teada siis äh, kahjuks mõned liikmesriigid ei ole seda soovitust arvesse võtnud põhjuste loetlemisel mis tõesti tekitab kahtlusi, et vahel kasutatakse seda lihtsalt ettekäändena. siis, mis saab pärast kahekümne kuuendat septembrit? ma ei saa öelda täpselt, mis saab, ma ei tea, kas komisjon kavatseb seda jätkata, ilmselt mitte, aga võib öelda, et just seetõttu ongi olulisem teha edusamme nii-öelda Dublin nelja ettepanekuga, et meil oleks tõeline Euroopa lahendus, millel on ka tugev solidaarsuskomponent. ehk siis ka seadusandjate edusamme on Dublin nelja puhul vaja. viimaseks minu poolt perede taasühinemine, ka meie oleme täheldanud, et need menetlused on küllaltki aeglased. seoses Kreekaga meile olemasoleva teabe kohaselt ei ole olnud võimalik tuvastada otseseid Euroopa Liidu õiguse rikkumisi liikmesriikide poolt aga tõesti, neid juhtumeid on palju rohkem kui varem liikmesriikide jaoks, mis on teinud liikmesriikide asutustele päris suure koorma, nad ei saa neid läbi vaadata. osa liikmesriike on proovinud seda kahepoolselt Kreekaga korraldada, selles suhtes, et kui palju juhtumeid vaadatakse läbi ühe kuu jooksul, selline asi on lubatud teatud piirides Dublin kolme järgi. Mm, ehk siis kahepoolselt saab küll kokku leppida. võime olla nõus, et et menetlus on mõneti aeglane, aga siiski õiguslikust vaatevinklist on see küllaltki vastuvõetav, hoiame asjal pilku peal. Need arvud üldiselt perede taasühindamise, ühinemise puhul on küllaltki head, see arv ulatub ikkagi tuhandetesse nende isikute puhul, kes on Kreekast välja viidud sellel põhjusel. aitäh, härra Nilsen, nüüd härra Vervei, palun. suur tänu. proovin vastata siis ülejäänud kommentaaridele. kõigepealt küsimus, mis puudutas seda, et kes otsustab äh, kinnipidamise üle ja missugust kinnipidamispoliitikat rakendatakse. no loomulikult tegemist on liikmesriigi pädevusega, ehk siis Kreeka ametivõimud on need, kes lõppastmes otsustavad ähm, kinnipidamise üle. ma andsin juba varemgi mõista, et selles küsimuses on meil erinev seisukoht, aga ma pean ka ausalt ütlema, et ma tahaksin selgitada, miks Kreeka või Kreeka ametivõimud usuvad, et nad ei saa oma praktikat muuta. Nende loogika on järgnev või nende õigussüsteemis on selline loogika, et kohe, kui keegi eh, taotleb abistatud vabatahtlikku tagasisaatmist, siis sellega võtavad nad ühtlasi tagasi oma varjupaiga taotluse. ehk siis just sellel ajahetkel ei ole neil enam õigust riiki jääda lähtuvalt sellest alusest. ja just sellel põhjusel nad leiavadki, et isikut tuleb kinni pidada, kuni ta siis tagasi läheb aga tõesti, nagu varem öeldud, ma tahaksin, et oleks mingi teine variant ka olemas ja me arutame seda selle võimalikust asjakohaste ametivõimudega. siis veel kord vabatahtliku tagasipöördumise kohta. nagu öeldi, et isikud peaksid valima kas vabatahtliku tagasipöördumise või äh, Ähm, varjupaiga vahel, et kui nõnda öelda, siis tegelikult see ei ole tõene, ma tahaksin selle selgelt välja öelda, et sellist valikut ei ole. proua Sippel, ei, asi ei ole selles, et ähm, isikud peaksid valima, aga selle praktiline mõju on selline. kui keegi äh, tahab äh, selle uut läbivaatamist, siis ta ei saa enam kasu variandist ei, kui tohiksin selle olukorra lahti seletada, äh, ka see ei ole tegelikult praktiline olukord, praktikas on nõnda. väga suur osa isikutest palub esimesena varjupaika ja siis on neil võimalik pärast varjupaigataotluse esitamist registreeruda vabatahtlikuks tagasipöördumiseks. ja nüüd sel hetkel, kui nad registreeruvad, peavad nad oma taotluse tagasi võtma. et seal on selline loogika, ehk siis ei ole võimalik olla Kreekas ja samaaegselt mitte olla Kreekas. aga selline olukord on. samuti küsiti selle kohta, et kes lõppastmes vastutab. ma tulen selle teema juurde ka tagasi. kes vastutab vabatahtliku tagasipöördumise puhul rakendamise eest. nüüd Euroopa õigus ütleb, et liikmesriike julgustatakse selleks, et neil oleks vabatahtliku tagasipöördumise programm, aga ei ole otseselt öeldud, kuidas see peaks välja nägema. ehk siis vastus teie küsimusele, kes otsustab Ähm, otsustavad Kreeka ametivõimud. palju avaldati muret selle kohta, et komisjon survestab Kreeka ametivõime selleks, et nad saadaksid tagasi haavatavaid isikuid Türki. ma saan aru missugusest taustast sellised seisukohad tulevad, jah, aga ma tahan selgitada, milline on tegelik olukord. osa ühisest tegevuskavast, mille ma, millega me leppisime kokku minister Musalesega, siis üks punktidest oli see, et me uurime, kas midagi sellist on võimalik võttes ka arvesse seda, et oleks ehm, täidetud teatud kaitsemeetmed, mis olid juba tegevuskavas kirjas. järgnevalt uuriti seda teemat ja Kreeka varjupaiga talitus jõudis seisukohale, et mitmel põhjusel ei ole välistatud see, juriidilises mõttes, et haavatavaid isikuid saaks Türki tagasi saata, küll aga välistatud on see, et seda saaks teha mingi kiirmenetluse raames. sellepärast, et äh, haavatavate isikute puhul kehtivad teatud menetluslikud äh, tagatised või kaitsemeetmed. ehk siis seda teemat uuriti ja praktikas on tegelikult nõnda, et haavatavad isikud, kõik haavatavad isikud on äh, praegu tavamenetlusega hõlmatud olnud. Ähm, nüüd vabaühendused on avaldanud oma muret seoses sellega, et äh, haavatavuse tuvastamiseks on liiga vähe aega. taaskord, katsume selgelt rääkida. esiteks haavatava isiku huvides on ju see, et haavatavus tuvastatakse nii kiiresti kui võimalik. miks? seda põhjusel, et kui haavatavus tuvastatakse, siis on ka selge, missugust menetlust järgima peab. ja praktikas on läinud nõnda, et suurem osa haavatavatest isikutest just oma haavatavuse tõttu on toodud saartelt maismaale need vabaühendused, kes äh, kurdavad, ma tegelikult arvan, et nad oleksid täiesti nõus sellega, et isikute haavatavus tuleb ju kiiresti tuvastada. ning taaskord, senimaani on kahtluse korral süsteem äh, jäänud pigem ettevaatlikuks kui vabaühendustega, kes selles vallas töötavad, pidada mitteametlikke arutelusid, ma arvan, et nad avalikult seda välja ei ütleks jah, aga nad tegelikult ka tunnistaksid teile seda. sest senimaani on juhtunud see, et kui eh, riik ei suutnud pak-, pakkuda äh, oma personali, siis haavatavust on tuvastanud just vabaühendused ning nad on tõesti, nagu öeldud, kahtluse korral jäänud pigem ettevaatlikuks. saatjata alaealised. arvan, et osa teist avaldas väga õigelt muret saatjata alaealiste kohta ma olen varemgi seda öelnud, siinsetes kodades, et see on väga keerukas teema ja selle haldamine ei ole raske mitte rahastuse puudumise või pingutuste puudumise pärast, vaid asi seisneb selles, ma olen teile ka varemgi öelnud vist, et ma olen istunud maha vabaühendustega, öelnud neile, et teil on olemas rahalised vahendid, palun abistage meid selle küsimusega ja aga nad ütlevad, et see on keeruline, sest me peame leidma kvalifitseeritud personali ja nii edasi ja nii edasi, ehk siis see teema on üldiselt keerukas. ma ei pea nüüd selle all silmas seda, et me oleme praeguse olukorraga rahul, kindlasti mitte, aga me jätkame oma pingutustega selleks, et saatjate alaealiste eest kantaks hoolt väga õigesti öeldi välja, et on probleeme eestkostega ja nagu ka raportis on öeldud, et käimas on töö seaduse kallal, mis süsteemi eestkoste küsimustes parendaks. Äh, see on väga oluline töö. Õnneks aga ka vabaühendused on võtnud endale siin vähem ametliku rolli aga loomulikult on see tegelik mureküsimus ning me peame kõik koostööd tegema selleks, et selles valdkonnas asjad paraneks. taaskord, me ei jõua kunagi siin ühisele seisukohale, aga alati, kui ma siia tulen, siis keegi ütleb alati välja, et Euroopa Liidu ja Türgi kokkulepe on ebaseaduslik, aga mina jään siin eriarvamusele äh, oma poli-, mittepoliitilises rollis. Euroopa Liidu ja Türgi avaldus ütleb ju seda, et Euroopa Liidu õigust ja rahvusvahelist õigust ja reegleid tuleb austada ja kuidas me seda rakendame iga sisserändaja või pagulane, kes tuleb, tema puhul tuleb juhtum üksikasjalikult läbi vaadata, tal on kõik menetluslikud tagatised, mis sellega kaasnevad ja täpselt nõnda ongi reeglitest kinni peetud senimaani. reaalsus ongi selline loomulikult võib ähm, teil olla muresid seoses menetluse kiirusega, ma ka selgitasin teile, milles tegelikult kitsaskohad seisnevad, aga ma arvan, et ei ole võimalik öelda justkui, et reegleid ei täidetaks, sest neid täidetakse küll. ehk siis võib-olla lõpetaksin praeguseks ning kui teil on veel kommentaare või küsimusi, ma ei tea, proua esimees, kuidas teil ajaga on, aga aitäh. Uh, uh, uh, aitäh. äärmiselt üksikasjalik vastus, aitäh teile selle eest. ja minu ülesandeks on nüüd siis anda teada, et libekomisjoni raporti projekt on lõplik ja te teate, et äh, kui teil on kommentaare, siis saate kommenteerida selle nädala lõpuni. suur tänu teile mõlemale kommentaaride eest praegusel hetkel teie, teie info eest. samuti suur aitäh. oleme oma ajakavast ilusti kinni pidanud, aega on meil nüüd rohkem ülejäänud äh, järgmine kord kohtume kahekümne üheksandal juunil kella üheksast äh, kella kaheteist kolmekümneni ja kohe pärastlõunal. suur tänu kõigile koostöö eest. ilusat õhtupoolikut kõigile